President! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich austatud kolleegid, kuulutan piduliku istungi avatuks, mis on pühendatud ähm, ühisvaluuta euro kümnendal aastapäevale nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 Herr Premierminister und Präsident härra peaminister, Eurogrupi president Jean-Claude Juncker, president Valéry Giscard d'Estaing, Euroopa Keskpanga president Jean-Claude Trichet, Euroopa Komisjoni volinik Joaquin Almunia, austatud kolleeg Bevranche Perez, majandusvaluutakomisjoni esinaine, lugupeetud kolleegid, austatud äh, daamid ja härrad. esimesel jaanuaril kaks tuhat üheksa sai meie ühisvaluuta euro kümne aasta vanuseks. täna Euroopa Parlamendis me tähistame ühte olulisemat äh, ajaloolist otsust, mis Euroopa Liit on vastu võtnud. euro kasutusele võtt oli majanduslikult kokkukasvavas Euroopas loogiline samm, et kinnistada ühisturgu ning et lihtsustada kauplemist siseturul. juba kümme aastat tagasi võeti euro kasutusele üheteistkümnes liikmesriigis. oli palju skeptilisust seoses ühisvaluuta eduga. euro kasutuselevõtt nõudis julgust ja otsustusvõimet. kümme aastat hiljem võime me täheldada, et ähm, euro usaldus on ääretult äh, suur, euro on toonud kaasa palju äh, edu inimestele ja ettevõtetele. euro on saanud äh, majandusliku stabiilsuse sündmuse, äh, sümboliks. arvestades äh, eurotsooni ja selle rolli, siis võib öelda, et on olnud väga edukas kõikidele osalistele eriti just seoses majandus- ja finantskriisiga on Euroopas euro ennast tõestanud stabiilsuse faktorina. meil on praegu äh, finantskriis, äh, mis on põhimõtteliselt äh, võrreldav kolmekümnendate aastate finantskriisiga. ilma Euroopa Keskpanga stabiilsete poliitikateta oleks meil äh, olukord äh, hoopis teistsugune. Iirimaad puudutas finantskriis eriti tugevalt, aga Eurotsoonis osalemine hoidis hullema ära. rahandusliit äh, on samm edasi majanduslikust ja poliitilisest integratsioonist Euroopa Liidul on ühised äh, sihtmärgid. Euroopa Liidu liikmesriigid ja Eurotsooni liikmed räägivad äh, kõik asjad omavahel läbi ja otsustavad küsimusi niimoodi, et kõik saaksid kasu. Euroopa Euroopa Liidus euro kasutuselevõtt saatis äh, välja signaali, näitamaks äh, maailmale, et me oleme võimelised äh, vastu võtma tulevikku suunatud otsuseid, mis on suunatud meie heaolu suurendamisele. paljud Euroopa Liidu, eriti just Eurotsooni kodanikud näevad Eurot ühe positiivsema saavutusena Euroopa Liidus. et ka tulevikus olukord selline oleks, tuleb meil kindlasti säilitada euro stabiilsus. ainult niimoodi on meil võimalik äh, säilitada euro stabiilsuse sümbolina äh, ka tulevikus mõne päeva eest tervitasime me Slovakkiat Eurotsooni kuueteistkümnenda liikmena. ma usun, et kui me tähistame järgmisi eurojuubeleid, siis me tervitame mitmeid uusi Eurotsooni liikmeid ja ma loodan, et lähtuvalt stabiilsuskriteeriumite täitmisest liituvad Eurotsooniga kõik Euroopa Liidu liikmesriigid niimoodi saame me tugevdada kogu Eurotsooni ja just noortele Euroopas me näitame, kuidas Euroopa Liit areneb majanduslikult edukalt ja rahulikult. täna meie hulgas Prantsuse Vabariigi endine president Valéry Giscard d'Estaing. tema koos Saksamaa endise kantsleri Helmut Kohliga ja Luksemburgi omaaegse peaministriga oli meie ühisvaluuta euro üks arhitektidest, tere tulemast! kooli, Mitterrandi ja Deloriga, me räägime ka Jacques Santeri äh, filmis, olen ma nõus, ma olen nõus äh, Helmut Kooliga kui ta ütles tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, et äh, valuuta on maksevahend, aga samas ta on ka midagi enamat. ta on osa kultuurilisest identiteedist ning äh, ta on ka poliitilise stabiilsuse mõõdupuuks. Euroopa Liidus äh, on palju loovust, mitmekesisust äh,, ja nüüd meil on ähm, kõikide nende inimeste jaoks, kes siin elavad, ühisvaluuta, see on suur asi, ütles Helmut Kool omal ajal. lugupeetud äh, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi nimel äh, sooviksin ma esile tõsta kõiki, kes osalesid aktiivselt ähm, euro sisseviimisel, sooviksin tänada Euroopa Keskpanga presidenti Äh, Jean-Claude Trichet, äh, sooviksin tänada ka varasurnud äh, endist presidenti William Dysenbergi. Euroopa Keskpanga rolli ei saa üle hinnata. sooviksin tänada ka Aleksander Namfalussid, kes Euroopa valuutainstituudi president, temaga kohtume kolokvi raames. Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimeheks oli omal ajal Karl von Voogau ja ka see komisjon on andnud omalt poolt tugeva panuse selle ajaloolise projekti õnnestumisesse sama kehtib ka praeguse majandus- ja rahanduskomisjoni kohta, mida juhib äh, Pervanche Perez. ja temalt äh, tuli ka algatus tänaseks pidulikuks istungiks. kümne aasta jooksul on Eurogrupp, Euroopa Keskpank äh, ja Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament teinud järjest tihedamat koostööd tahaksin tänada hea koostöö eest mõlema institutsiooni juhte, tahaksin tänada Eurogrupi presidenti Jean-Claude Junckerit ja Euroopa Keskpanga presidenti Jean-Claude Trichet. soovime oma ühisvaluutale eurole kümnenda sünnipäeva puhul palju edukaid aastaid ja soovime edukat tulevikku meie ühisel Euroopa kontinendil. suur tänu kõigile, kes siia kohale tulid, oleksin ehk oodanud rohkem inimesi, aga tänan teid, kes te tulite. käesolevaga annan sõna Euroopa Keskpanga presidendile Jean-Claude Trichet'le. härra president peaminister daamid ja härrad parlamendiliikmed see on mulle suur au võtta osa sellest istungist mis pühitseb seda suurt saavutust euroopas euro kasutuselevõttu see euro, ta ei ole enam mitte nende oma, kes tema lõid, vaid ta on meie üldises kasutuses, ta on meie kõigi oma. see öö, oli idee, mida paljud ei toetanud, paljud arvasid, et sellest kunagi asja ei saa, aga nüüd on ühisraha öö, väga suure hulga Euroopa kodanike oma. see oli tõesti väga otsustav samm suurema liidu loomise ja ühtsuse loomise vahel Euroopa rahvaste vahel. üks asutajatest, keda me just hetk tagasi nägime, on just tema, kellele me võlgneme selle eest paljudki, me nimetame siin veel teisi asutajaid, isasid ning ka tolleaegseid riigijuhte ja valitsusjuhte, kes olid veendunud, kes veensid eurooplasi ning keda esindavad, esindavad täna siin endine president Valeri Žižka-Destan. ilma nendeta ei oleks meil eurot. euro kasutuselevõtust saadik on meil olnud hinnastabiilsus, varem ei olnud sellist asja eriti paljudes riikides ja see aitab kaitsta Euroopa kodanike sissetulekuid, sääste seda raha saavad nad investeerida oma tuleviku kindlustamiseks, see on lisanud dünaamikat meie majandusse, on lihtsustanud majandust ja kaubandust ning saavutanud suurema integratsiooni. Saksamaal on viimased kuud näidanud just seda, kuivõrd kasulik on euro kasutuselevõtt olnud. finantskriis on meie jaoks olnud lihtsam me oleme äh, palju kindlamad kui sellel tormisel merel oma tugeva laevaga. kui meil ei oleks ühtset valuutat, siis me ei oleks olnud võimelised nõnda kiiresti liikuma. siis me ei oleks olnud võimelised ka finantskriisi niivõrd edukalt ületama. me peaksime olema uhked Euroopa Parlamendi, valitsuste ja teiste osalejate tegutsemise üle. me oleme koos näidanud, et äh, ka kõige keerulisemates olukordades oleme me võimelised äh, korralikke otsuseid vastu võtma. me võrdleme, me või-, võlgneme selle euro ajaloolise edu mitte ainult nendele juhtidele, aga me võr-, võrdleme selle edu eest tänu ka institutsioonide koostööle. parlament näiteks oli esimene euroinstitutsioon, kes selle ettepanekuga tuhande üheksasaja kuuekümne teisel aastal juba välja tuli ning sest saadik oleme, sest saadik, kui me euro kasutusele võtsime, oleme pidanud väga tihedat koostööd oma keskpangas. Äh, meil on olnud väga paljud esinemised ja kuulamised siin parlamendi ning ka komisjoni ees. koostöö parlamendi ja Euroopa Keskkonda vahel, Keskpanga vahel on väga-väga oluline. see võimaldab meil selgitada oma otsuseid Äh, läbi rahva esindajate ja esimestel aastatel oli eurol kolm rasket väljakutset keskpanga loomine stabiilse uue valuuta loomine mis tekitaks usaldust ning need väljakutsed äh, nendest saadi jagu ning nüüd meil on aeg Äh, pühitsemiseks, samal ajal muidugi ei ole mingisugust põhjust rahuloluks, meie ees on uued väljakutsed, neid tuleb kindlasti veel ka juurde ning äh, euro tulevik sõltub just sellest, kuidas meie need probleemid lahendame. võtkem finantskriis see praegune finantskriis näitab, missugused põhimõttelised puudujäägid on üleilmses finantssüsteemis, me töötame selle nimel, et nendest jagu saada, töötame selle nimel regulatiivses ja institutsionaalses raamistuses, samuti meie enda rahapoliitika, hinnastabiilsuse nimel töötamine Äh, ja see on kõik väga oluline Eurogrupi jaoks. majandusvaldkonnas on vaja väga rangelt rakendada stabiilsus- ja kasvupakti selleks, et meie majandused oleksid dünaamilisemad, et meie oma euroalal äh, valitseks konkurents ning laienemise küsimus. kui me kümme aastat tagasi alustasime, siis meid oli üksteist, nüüd on kuusteist ja see näitab paljutki seda, kuidas me oleme edenenud ning see on kindlasti inspireeriv ja palju nõudmisi esitav väljakutse kõikide jaoks, seda saan öelda nii meie juhatuse kui ka nõukogu nimel. euro on ajalooline saavutus ja mis kõige rohkem äh, tänaseks äh, on tähtis, on see, et me tulevastest väljakutsetest äh, jagu saame ja siis me saame ellu viia neid ideid, mida on mm, välja öeldud selleks, et saavutada stabiilsus ja kasv Euroopas. suur tänu tähelepanu eest. president Trichet, suur tänu teile ja suur tänu teile ka teie pühendumuse eest. tere tulemast äh, ka endistele presidentidele ja suur tänu, et olete tulnud sellele istungile. nüüd siis Eurogrupi äh, president Jean-Claude Juncker. Herr Präsident des Europäischen Parlaments, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, Monsieur le Euroopa Parlamendi president, vabariikide president, äh, presidendid daamid ja härrad. viimase viiekümne aasta jooksul on Euroopa tihti demonstreerinud oma suutlikkust kokku panna ambitsioonikaid plaane ja välja arendada vajalik vaim ja pühendumus selleks, et tagada, et ambitsioone oleks võimalik ka rakendada praktikas Euroopa Liit ise on parim näide sellest. täpselt samamoodi ka siseturg, Euroopa Liidu laienemised täna tähistame Euroopa Majandus- ja Rahaliidu kümnendat aastapäeva. majandus- ja Rahaliidu loomiseni viinud tee ja ühisvaluuta sisseviimiseni viinud tee oli pikk. alged olid juba seitsmekümnendatel aastatel, oli Euroopa rahasüsteem ECU, Maastrichti leping üheksakümne teisel aastal Prantsuse ja Hollandi ei referendumitel, siis äh, finantskriisid. nii et äh, see tee ei ole olnud lühike ega kerge ja sellel teel on olnud äh, paljusid asju, mis on meie tähelepanu kõrvale tõmmanud ja paljud inimesed isegi keskpankades leidsid, et Majandus- ja Rahandusliit ei ole võimalik või et seda ei tuleks ellu viia. või et isegi kui seda teha, siis ühisvaluuta oleks nõrk ja ilma tulevikuta. tahaksin kasutada seda võimalust kümnendal aastapäeval tänada omalt poolt kõiki neid, äh, kes aitasid kaasa euro loomisele, Kool, Mitterrand, Destin äh, ja kõik teised. me peame olema tänulikud neile nende visiooni eest, nende pühendumuse eest Euroopale. Need, keda ma mainisin ja paljud teised koos nendega ei kujutanud võib-olla ette, et nende poliitilised plaanid täituvad nii kiiresti. esimesest jaanuarist sel aastal on meil kuusteist riiki europiirkonnas ja miljonid kodanikud Euroopas kasutavad eurot, sellest on saanud Euroopa integratsiooni üks sümboleid ja seda tunnustatakse sellisena üle kogu maailma. euro on stabiilsuse ankur, see tagab kodanik-, kodanikele stabiilsuse rasketel majanduslikel aegadel. kümne aastaga on saanud selgeks, et äh, euro on osutunud kahtlemata edukaks. et tähtpäevadel on mõtet aga ainult siis, kui me kasutame neid ka tulevikku vaatamiseks. vaatamata sellele, et et äh, me anname endale aru, kui kaugele me oleme jõudnud, on samas äh, meie ees väga rasked ajad. kaks tuhat üheksa on väga raske aeg Eurotsooni jaoks ja Euroopa kodanike jaoks ja on mitmeid väljakutseid, millega me peame toime tulema nii Euroopa siseselt äh, kui ka väliselt. Eurotsooni valitsused peavad tegutsema koos et võidelda majanduskriisi mõjudega ja ümber struktureerida oma majandus nii, et see oleks suunatud tulevikku. erakorralised olukorrad nõuavad ka erakorralisi meetmeid. me ei tohi silmist kaotada asjaolu, et majanduse kaitsmine on oluline, aga Eurotsooni kuulumine on kvaliteedimärgis, mis näitab, et riik on suutnud rakendada heaperemehelikke finantsmajanduslikke meetmeid. euro poolt tagatav kaitse on seotud vahetult meie usaldusväärsusega poliitikate elluviimisel ja selle taga lasubki majandus- ja rahand-, rahaliidu usaldusväärsus. väliselt peame õppima finantskriisist. on olemas vahetu seos praeguse kriisi vahel USA-s ja äh, maailmas nähtava tasakaalutuse vahel ja selle vahel, et finantssektoris on kadunud usaldusväärsus stabiilsuse taastamine finantsmajanduses ülemaailmsel tasandil tähendab põhjalikku finantssüsteemide reformi. me peame kaotama tasakaalu puudumise, tarbimise ja säästude vahel see ümbertasakaalustamine tähendab olulist koostöövajadust Euroopa, Aasia ja Ameerika vahel. tihtipeale on nii, et siseriiklikud huvid äh, domineerivad ühiste huvide üle, seda ka Eurotsoonis ja see ei võimalda alati Eurotsoonil täita oma täispotentsiaali ja täiel määral ära kasutada majandus- ja rahaliidu võimalusi. tegemist on majandusliku projektiga, aga eeskätt on tegemist siiski poliitilise projektiga. ja me peaksime euro teist aastakümmet kasutama selleks, et äh, tugevdada Euroopilt oma poliitilist äh, jõudu nii Euroopa siseselt kui väliselt. suur tänu! peaminister Juncker. suur tänu ja nüüd annan sõna komisjoni volinikule Hakim Almuniale, palun. Señor presidente del Parlamento, señor primer ministro, señor presidente. parlamendi president, härra peaminister, lugupeetud eh, daamid ja härrad austatud parlamendisaadikud. ma olen arvamusel, et ähm, kümnendal aastapäeval me võime siin täiskogu saalis tõesti öelda, et Euroopa kodanikud on õnnelikud Euroopa ühisvaluuta euro edu üle mul on ääretult hea meel, et äh, korraldati see pidulik istung siin käis täiskogu saalis, et äh, kümnendat aastapäeva tähistada. Euroopa Majandus- ja Rahandusliit on olnud selgelt edukas. viimased kümme aastat on toonud kaasa mitmeid äh, eeliseid liikmesriikidele ja seda olgugi, et meil on praegu käimas äh, majandus- ja finantskriis. viimase kümne aasta jooksul on Euroopa ühisvaluuta euro maine kasvanud, eurost sümboliseerib äh, stabiilsust, meil on võimalik äh, eurot äh, täiesti võrrelda dollariga, kui me räägime eurost kui rahvusvahelisest maksevahendist ja kauplemisvahendist. eurot kasutavad iga päev umbes kolmsada kolmkümmend miljonit inimest kuueteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis Nendel kodanikel on äh, rahakotis Euroopa ühise identiteedi sümbol. euro ei ole mitte ainult äh, valuuta, vaid äh, ta on keskne osa meie Euroopa ettevõtmisest. euro on protsessi tulemus, mis algas umbes viiskümmend aastat tagasi. meil on madal inflatsioon meil on äh, paika pandud intressimäärad ning meil on äh, stabiilsuspakt. Euroopa maades me edendame investeeringuid Euroopa ühisvaluuta kaudu. me oleme loonud äh, kuusteist miljonit uut töökohta, Eurotsoonis on kolm korda rohkem võrreldes euroeelse ajaga. euro on omalt poolt äh, edendanud ja tugevdanud siseturu arengut ja me oleme toime tulnud ka välismõjudega, mis on olnud kohati äh, väga turbulentsed. praegune kriis on loomulikult äh, suureks takistuseks euro arengule. aga eksivad need, kes ütlevad, et Majandus- ja Rahandusliit ei olnud ette valmistunud äh, kriisi mõjudeks. vastupidi, kui meil ei oleks olnud ühisvaluutat, siis oleksid finantskriisi mõjud äh, veelgi tugevamad. paljud liikmesriigid oleksid silmitsi äh, vahetuskursi suure kõikumisega ning äh, spekulatsioonide oht oleks õhus. meil oleks veelgi vähem võimalik äh, kriisi vastu võidelda. stabiilsus- ja kasvupakt aastast kaks tuhat viis kutsus üles valitsusi saneerima oma võlgnevusi ning äh, viimastel aastatel oleme me saavutanud võlgade taseme osas väga madala taseme viimase kahekümne viie aasta jooksul Euroopa Keskpanga poliitika on samuti kaasa toonud selle, et käimasolevas kriisis on majandus- ja rahandusliidu ning euro maine veelgi kasvanud. vastavate meetmetega on tugevdatud keskpankade vahelist koostööd. on saanud selgeks, et äh, meil ei tule täielikku finantskrahhi. olukord ei ole loomulikult selline, nagu me oleksime soovinud euro kümnendaks aastapäevaks, aga tuleb siiski öelda, et äh, eurotsoon on muutunud järjest atraktiivsemaks, ta on endaga kaasa toonud äh, palju positiivseid aspekte, me tähistasime Bratislavas Slovakkia liitumist Eurotsooniga kuueteistkümnenda riigina. Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peaksid kindlasti jätkama koostööd Eurogrupiga ning Euroopa Keskpangaga ning samuti rahvusvahelise üldsusega, seda selleks, et meie rahvamajandus veelgi tugevneks ning et säiliks majanduskasv ja stabiilsus Euroopa Komisjon on välja tulnud omapoolsete soovitustega paar kuud tagasi, mis käsitlevad äh, euro kümmet aastat ja nendes äh, soovitustes äh, me juhime tähelepanu eelarvele ja mitmetele teistele makromajandusnäitajatele ja reformidele. Need räägivad euro edasisest laienemisest. ja kõik need elemendid äh, näitavad, et äh, järgnevatel aastakümnetel äh, saab meil olukord olema vähemalt sama edukas kui esimesel aastakümnel. härra president, lõpetuseks ma tahaksin veel kord esile tõsta euro sisseviijate visiooni Nad näitasid üles julgust ja fantaasiat ja nüüd meil on ka olemas valuuta, mille üle me kõik võime uhked olla. meil tuleb aga kindlasti säilitada selle edu alusmüürid. kriis on endaga kaasa toonud mitmeid uusi aspekte. meil tuleb ka tulevikus ähm, jätkata niivõrd edukalt kõikide Euroopa kodanike huvides suur tänu, härra volinik, teie kõne eest ja teie panuse eest komisjonis ja üle kogu Euroopa. järgmisena on mul suur rõõm tervitada siin Prantsusmaa ja Vabariigi endist presidenti Valeri Giscard d'Estain'i, palun härra Euroopa Parlamendi president, härrad presidendid, daamid ja härrad Euroopa Parlamendi liikmed. kõik need, kes töötasid selle nimel, et sünniks Euroopa ühisraha, on teile väga tänulikud lugupeetud härra president Hans-Gert Pöttering ja teie, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, selle väga õnnestunud algatuse eest, mille te tegite tähistamaks euro kümnendat aastapäeva. ma kuulun nende hulka, kes arvavad, et parem on vähem tähistada, kuid antud juhul on tegemist õigustatud tähistamisega, sest tegemist on suurima panusega Euroopa integratsiooni alates Euroopa Parlamendi valimistest, otsestel valimistel aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. läbikäidud tee on olnud pikk ja võib-olla see täna väga meeldiv, tänane väga meeldiv koosviibimine ei anna sellest päris õiget pilti. ma tahaksin avaldada austust kõikidele nendele, kes visandasid teile selle tee ning kõigile neile, kes seda teed käisid. selle tee ajalugu on olnud pikk, me räägime härra Wernerist, Luksemburgi endisest peaministrist, kes, aastast tuhat üheksasada seitsekümmend aga just järgnenud aastate rahanduskriis ning valuutakursside kõikumine tegelikult käivitasid selle liikumise. seni, kuni valuutad ei kõikunud, ei, ei häirinud meie valuutasüsteemi suunas liikumine kedagi. niipea kui rahad, rahad, valuutad hakkasid kõikuma, olukord muutus. pärast äh, mitte väga õnnestunud rahamao algatust, tegid Prantsusmaa ja Saksamaa algatuse seitsmekümne viiendal, kaheksakümnendal aastal algatuse, mis Bremenis, Põhja-Saksamaal viisid selleni, et langetati otsus luua Euroopa rahasüsteem ning võtta kasutusele EQ, euro eelkäija. sellega kaasnesid jõupingutused Beneluxi ja Itaalia partnerite poolt. pärast poolunes viibimist aastatel tuhat üheksasada kaheksakümmend, kaheksakümmend üheksa algas taga, edasiliikumine uuesti pärast seda, kui ülemkogu oli loonud komitee, mille eesotsas oli Jacques Delors ja mis viis selleni, et allkirjastati Maastrichti leping ma tervitaksin siin kõiki teerajajaid. minu sõprad härra Helmut Schmidti ja tema ja riigisekretäri Landsteini. Prantsusmaa panga kuberner oli tol ajal Bernard Clapier ja ta on üheks kaasautoriks Robert Schumani deklaratsiooni allkirjastajaks aastast tuhat üheksasada viiskümmend. härra Lamfalussi kes andis oma suured ekspertkogemused, praktiliselt unikaalsed kogemused komitee tegevuse hüvanguks, mille me lõime koos Helmut Schmidtiga selleks, et projekti taas hoogustada. president Jacques Delors, kes võttis teatepulga üle ning Maastrichti lepingu üle läbirääkijaid pidanud osapooled, kes saavutasid tulemusena väga hea teksti, mida siiamaani muuseas eriti ei ole muudetud. eriti tuleb siin rõhutada kantsler Helmut Kooli panust ja president Rasmus Mitterrandi panust ning samuti nende kolleegide tööd. Nendele kõikidele täna peame me ütlema suur tänu. täna, kus me tähistame euro kümnendat aastapäeva, tähistame seda kriisitingimustes. mida võime me täna soovida eurole? millise toosti me tõstame euro sünnipäevaks? euro poolt saavutatud edu on ületanud kõik ootused, mitte ainult vastaste ootused loomulikult, vaid ka kõigi euro pooldajate ootused. ma ei hakka üksikasjal, üksikasjadesse laskuma. mul on ainult viis minutit kõneaega, kuid olles rääkinud kõige suuremate rahandusekspertidega aastatel üheksakümmend viis, kaks tuhat, nad kõik suhtusid väga skeptiliselt sellesse võimalusse, et võetakse kasutusele ja seda edukalt euro. kümne aastaga on eurost saanud maailma tähtsuselt teine vääring ning nagu ennist kõnelesime, üks respekteeritumaist. edukas haldamine on temast teinud kaitsekilbi kriisi vastu ning tugeva aluse inflatsioonivabale majanduskasvule. ilma euro olemasoluta raputaks täna kontinentaal-Euroopat rahaline tornaado, mis muudaks veelgi tõsisemaks majanduskriisi me ootame rahapoliitikalt seda, et ta jääks raha pädevuse piiridesse. kriisi mõju on aga selles, et ta valmistab ette inflatsioonivaba majanduskasvu tagasipöördumist, kui saadakse üle riigivõlgadest mis on kaasnenud kriisiga ning eelarve defitsiidist. ja me vaatame siin usaldusega Euroopa Keskpanga juhtide ja töötajate poole, kes kriisi algusest peale on üles näidanud oma suuri kogemusi ja me austame nende otsusekindlust ning sõltumatust. mul on lõpetuseks kaks märkust hoidugem aga sellest, et sooviksime anda eurole ülemaailmset mõõdet. see oleks hea meie edevusele, kuid see suurendaks ohtusid. Euroopa kontinendi rahaks on euro ja ta peab väljendama ka Euroopa kultuuri, mis tugineb mõistusele ja stabiilsusele ning koostööle teiste maailma vääringutega. ma ei arva, et peaks liiga kaua laskma avalikkusel oodata seda, millal Eurotsooni pangasüsteemi reguleeritakse. mulle tundub, et vastavalt artakrile sada kuus lõige viis Maastrichti lepingus, tuleks pöörduda Euroopa Keskpanga poole selleks, et luua korda ja jälgida rakendamist. tõepoolest on vaja tugevat impulssi, ekspertteadmisi ning otsuste ajakava, mille võiks vastu võtta Keskpank ning Eurotsooni majandusministrite nõukogu härra Juncker võiks selle seejärel vastu võtta ning ellu rakendada. lõpetuseks, härra president, tahaksin ma öelda, et see euro integratsiooni sümbol, milleks on euro, peab meile andma vaprust edasi liikuda. selle Euroopa ülesehitamisel, mis on pidevalt ühtsem, nagu sellest kõnelevad ka lepingud ja mida meil ja mille loomisel meil on raskusi. nurjumise fataalsusele seas, seadkem vastu edudünaamika ning täna on edu meie ees. tal on kõlav nimi euro. suur tänu daamid ja härrad. Monsieur le Président, nous vous remercions suur tänu, härra president, me täname teid mitte ainult teie kõne eest, vaid iseäranis teie ajaloolise panuse eest. suur tänu, härra president Fiskaldista. Und jetzt äh, kommen wir zu den beiden Berichten ja nüüd saavad sõna mõlemad raportöörid, kõigepealt Majandus- ja Rahandusliidu esinaine Pervanš Peres ja pärast seda Werner Lange. palun, kolleeg Peres. suur tänu, härra president. euro on ühe visiooni edu poliitilise tahte tulemus, see ei ole turuprodukt see näitab, mida Euroopa suudab teostada parimalt, kui kõik oma jõupingutused ühendavad. tahaksin loomulikult tervitada, tahaksin tervitada meie, meie laste nimel, kõikide nimel, kõiki neid, kes on selle edu loojateks, Pierre Werner, kantsler Helmut Schmidt, president Giscard d'Estaing, komisjoni president Jacques Delors, kantsler Helmut Kohl Francois Mitterrand, Prantsuse president, Alexander Lamfalussi, Toomas Padõukov ka, Philip Medstad ja kõik need, kelle nimesid ma ei hakka siinkohal üles lugema. ma tervitaksin ka teie eelkäijaid, härra president, minu eelkäijaid, Karl von Voogaud, kes on täna meie seas, Kris Aratseplat, kes on samuti meie hulgas täna. sest Euroopa Parlamendi tegevus on olnud otsustava tähtsusega selleks, et eurole üleminekul mõeldaks mitte ainult raamatupidamiste kohandamisele pankades, vaid ka kodanikele, sellele, kuidas kodanikud võiksid harjuda euroga, võtta kasutusele selle uue ühisraha. ja ma arvan, et meie parlamendi tegevust tuleb tervitada ja meelde tuletada. ma, mul on ka hea meel selle üle, et meie tseremoonia leiab aset just siin Euroopa Parlamendis demokraatia kodus, Euroopa kodanike kodus, sest euro kuulub kõikidele enne kuulumist pankadele. eurooplased ütlevad ka meile seda, mõned valitsused ei taha anda Euroopale sümboleid, kuid eurooplased ise on võtnud kasutusele euro ja peavad seda Euroopa Liidu kuulumise sümboliks. loomulikult ei ole, ei kasuta me kõik eurot, meid oli üksteist, nüüd on meil kuus, neid kuusteist, me ootame, et teisedki meiega ühineksid. ja mul on siiski tunne, et tänane kriis sunnib mõningaid järele mõtlema, kas kasutada eurot või mitte, ma arvan, et see on parim edu tunnus. sageli liigub Euroopa edasi, näidates oma tõhusust ning tähistades euro kümmet aastat, näeme me, näeme me et äh, kokkuvõte on positiivne. mõne, need, kes koputavad Eurotsooni ustele, neid me saame ainult julgustada, pidades kinni lepingutingimustest, mida ei ole kunagi muudetud ja mis on vajalikud selleks, et Euroopa majandus- ja rahandusvaldkonnas võiks edasi liikuda, tuginedes kahele sambale, milleks on süvenemine ja laienemine. aastapäev on ka hetk vaatamaks tulevikku. kümne aasta vanune euro peab asuma uutes, uutesse töövaldkondadesse, kus meie ees ootab veel töö. Jean-Claude Juncker rääkis tasakaalu puudumist tänasel, puudumisest tänasel päeval. see ei ole normaalne ja tänase kriisi tingimustes me teame, et kuivõrd me oleme edasi liikunud majandus- ja rahandusliigus nii kiiresti, kui me oleksime majandusvaldkonnas sama kiiresti edasi liikunud kui rahandusvaldkonnas, siis võt-, siis mõelgem selle üle, ei ole normaalne, et riik, et eelarve puudujääk ja avalikud kulutused on tänasel tasemel, ei ole normaalne, et liikmesriigid laenevad väga erinevate kurssidega, samas kui neil on ühine raha ja Keskpanga ühised intressimäärad. täpselt samuti finantsturgude järelevalve osas president Valeri Giscard d'Estaing mainis artiklit sada viis, artikkel kuus. ma arvan, et üheks õppetunniks selleks, selle kriisi tagajärjel on, et Keskpangal peab olema roll järelevalves. me ei saa lahti siduda finantsturgude järelevalvet makrotasandi järelevalvest. ja meie, poliitikud, peame mõtlema tasakaalule. kui Keskpanga vastutust tuleb tugevdada, siis tuleb ka uurida, kuidas institutsioonide tasakaal tulevikus peab välja nägema ja viimane märkus euro rahvusvahelise rolli kohta, ma olen nõus, et me ei pea olema reservvaluuta euro kujul, kuid meil on kulunud kümme aastat euro ülesehitamiseks ning kümme aastat pärast eurole üleminekut oleme endiselt passiivsed rahvusvahelisel tasandil ning euro hääl rahvusvahelise finantssüsteemi tasakaalustamises peaks olema paremini korraldatud. ja ma arvan, et euro on midagi enamat kui valuuta, seepärast on see väga tähtis küsimus Euroopa Parlamendi jaoks, see on vahend Euroopa kodanike teenistuses, kes täna läbivad kõige raskemat kriisi pikkade aastate jooksul ning see suurepärane saavutus, see suurepärane Euroopa sümbol peab võimaldama kodanikel võimalikult edukalt seda kriisi läbida. tänan, härra president. tänan, kallis kolleeg ja järgmisena saab sõna Werner Langen, palun. tänan, härra president kümme aastat eurot on tõesti põhjus, et äh, tähistada, kes kümme aastat tagasi oleks öelnud, et euro areneb niivõrd suurepäraselt, äh, selle üle oleks naerdud. ma usun, et äh, paljud on andnud oma panuse sellesse edusse väga palju räägiti skeptiliselt äh, enneaegsest sünnist ja eluvõimetust projektist, aga paljud siiski töötasid selle visiooni kallal ning eelkõnelejad juba mainisid kõiki neid nimesid, nad juhtisid tähelepanu Euroopa rahandussüsteemi äh, verstapostide süsteemile, nad rääkisid Delori raportist, Nad rääkisid kolmest etapist, juhiti tähelepanu Maastrichti lepingule, mis võeti aastat kaks, kaks aastat pärast müüri kukkumist vastu. paljud on töötanud selle kallal, et euro oleks niivõrd edukas, kui ta täna on. lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, nagu ka äh, Pervanche Perez ütles, et äh, ajavahemikus äh, tuhat üheksasada üheksakümmend neli, kui Maastrichti leping äh, rakendus kuni aastani kaks tuhat neli, kui sularahana euro sisse viidi. ühesõnaga selles ajavahemikus äh, leidsid aset mitmed arutelud, koorusid välja ettepanekud ja ma sooviksin tänada Carl von Voogaud ja Krista Rantsio plaati tolleaegseid komisjoni esimehi see projekt äh, loodi algselt äh, valitsusjuhtide poolt, aga meie andsime sellele parlamendi mõõtme. sooviksin äh, edu ka praegusele majandus- ja rahanduskomisjoni esinaisele Pervanche Peressile. Euroopa Parlament võttis kaheksateistkümnendal novembril suure häälteenamusega vastu raporti, milles me juhime tähelepanu edu aspektidele, aga samas ka probleemidele. sooviksin siinkohal juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele. euro on ääretult edukas ja ainulaadne projekt. meil on äh, keskne Euroopa rahanduspoliitika, mida juhib Euroopa Keskpank ja samas meil on äh, detsentraliseeritud eelarvepoliitika majanduse kasvupaktust, paktist ja äh, stabiilsuse kasvupaktist tuleb kinni pidada ka kriisi ajal. ilma majanduse eelarvepoliitika saneerimiseta me ei saa vältida kriise tulevikus. pöördun siinkohal eelkõige just Eurotsooni liikmete, aga ka teiste liikmesriikide peale. me peaksime säilitama distsipliini ja koordineerituse ka tulevikus. euro kasutuselevõtt tõi endaga kaasa madalama inflatsiooni taseme, me saavutasime tugevama usaldusmäära, nii nagu keegi ei oleks eelnevalt äh, uskunud. euro sundis äh, peale mitmesugused reformid rahandus- ja finantsstruktuuridele. euro nii-öelda treenis paljusid ettevõtteid ja riike rahanduslikus mõttes. investeeringud, ECOFIN-i nõukogu, Eurogrupp ja paljud teised äh, institutsioonid äh, said tegutseda iseseisvalt, äh, teha koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpangaga ning praeguses finantskriisis kõik need institutsioonid reageerisid kiiresti ja õigesti. euro kasutuselevõtt äh, lõi Euroopa finantsturu ja ma usun, et sellest edust võime me teha järgneva järelduse. riigid, äh, kellel on äh, ühisvaluuta, on saavutanud ainulaadse integratsiooni äh, taseme, mis äh, tagab rahu ja heaolu. aga euro ei ole miski, mis tulevikus iseenesest edasi areneb. on palju väljakutseid, mida tuleb võtta tõsiselt. mitmetes äh, rahvamajandustes on meil tegemist suure eelarve defitsiidiga ja selliseid negatiivseid aspekte ei peaks me siin pidulikul istungil mitte maha vaikima. meil on erinevad ähm, intressimäärad, äh, mida kohaldatakse riikidele. see lõhe järjest kasvab ja see tekitab äh, probleeme Eurotsooni liikmetele juhiksin tähelepanu siinkohal ka Eurotsooni laienemisele. me ei tohiks pakkuda siin mingisugust eri allahindlust. kõik äh, tulevased liikmed peavad täitma Maastrichti kriteeriumid ning nad on võimelised neid täitma lugupeetud daamid ja härrad, euro on jõudnud kodanike kätte, eurol on maailmas hea maine, euro on läbinud äh, esimesed äh, tuleproovid, euro on andnud oma panuse Euroopa Liidu ja rahvaste integratsiooni ja selle üle võime kõik uhked olla, suur tänu! suur tänu, Werner Langen. nüüd kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, Jean-Paul Cosset, Euroopa Rahvapartei Euroopa Demokraatide fraktsiooni nimel viis minutit. suur tänu, härra president, härra Prantsuse Vabariigi president, härra peaminister, Euroopa Keskpanga president, härra volinik, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. palju on juba ära öeldud, paljud on juba õigesti öeldud. kümne aastaga on eurost saanud Euroopa jõuline sümbol ja siiski ühisraha idee, mille rajas Bremeni kokkuleppe seitsmekümne kaheksandal aastal ja küü loomine, sel, sellele seisid omal ajal vastu turgude skeptilisus ning Euroopa välised rahandusorganisatsioonid, kõik, kes olid osalised selle otsuse langetamisel ja kelle nimesid nüüd siin mainiti, tuleb tervitada ja, ja, ja südamest tänada. euro loomine on parim tõend et Euroopa, kui on olemas poliitiline tahe, on võimeline pikaajalisi otsuseid vastu võtma ühise ja jõuka tuleviku nimel. see aastapäev saadab meile lootuse sõnumi, mis on eriti kohane tänases ajahetkes. kuid tuleb silmas pidada, et meie kodanikud äh, suhtusid mitmeti eurosse. reisijatele olid euroeelised selged, kuid äh, teistele seondus euro hinnatõusuga ning uurimused on näidanud, et enamuses riikides ähm, täheldati inflatsiooni, samas kui avalikud arvandmed näitasid, et äh, raha stabiilsus on tagatud. reaalsus seisneb selles, et mõned kasutasid eurot ära selleks, et hindu ümardada ning tarbijad ei ole, ei olnud võib-olla piisavalt äh, tähelepanelikud. me oleme ka kuulnud, et äh, toodetakse Eurotsoonis ning müüakse Eurotsoonist väljapoole. sellest hetkest, mis, mil euro kallines suhetes, suhtes dollariga. euro intressimäär tundus olevat liiga kõrge, kuid kriis on tänaseks hetkeks kõik selle muutnud, me oleme mõistnud, et euro on otsustava tähtsusega selleks, et piirata Ameerika Ühendriikidest sisse toodud kriisi mõju Euroopas, Euroopa Keskpank on olnud kõige reaktiivsem pank, tema eriti kohased otsused on leidnud ühehäälset tervitamist. kui erinevad liikmesriigid oleks üksikuna pidanud kaitsma oma valuutat, siis oleks devalveerimine olnud vältimatu me ei oleks suutnud vältida rahanduskriisi. see kõik peab meid äh, üles kutsuma suurendama majanduspoliitika koordineerimist ning kinni pidama stabiilsus- ja majanduskasvu paktist. on selge, et praegusel ajahetkel tuleb aktsepteerida ka erandeid, kuid need võivad olla ainult ajutised ning äh, tasakaalustatud riigi rahandus on põhimõte, millest tuleb kinni pidada. riigi rahandus ning kvaliteetne majanduspoliitika on pikaajalises perspektiivis vajalikumad kui vanem, varem. sellest sõltub majanduskasv, konkurentsivõime, see on meie euro tugevuse eeltingimus. suur tänu, härra Gozes ja nüüd Robert Goebbels sotsiaaldemokraatide nimel viieks minutiks. härrad presidendid, tänasel ebakindlal ajal on oluline tugineda kindlale väärtusele, milleks on euro. ettevalmistama perioodi jooksul, kui valmistati ette ühisraha, täitsin minagi ECOFINis oma ülesandeid ja ma nägin, millised olid kahtlused, millised kõhklused olid liikmesriikidel ja lõpuks Eurogrupis äh, ja, ja mis kujut- ja tegelikult äh, see kujutas juba tõhustatud koostöömudelit mõnede liikmesriikide tahte tulemusena suudeti edasi liikuda ja saavutada see käegakatsutav tulemus Euroopa kodanike jaoks, selleks oli Schengeni leping, tänu viie riigi initsiatiivile, tänu Mitterrandile ja Koolile ning Beneluxi riikidele. Šveits on ühinenud täna Schengeni ruumiga, kuid britid ja iirlased ei soovi endiselt ühineda kodanike Euroopaga. Mitterrand ja Kool olid ka europoliitilisteks algatajateks, kuigi äh, isadust võivad, võivad nõuda paljud teisedki, nagu Jacques Delors. kõik need, kes soovivad paremat Euroopat, ei tohi karta riikide tegevust, kui on olemas riikide koalitsioon, mis soovib tõepoolest Euroopat edasi viia. Prümi lepingu eesmärgiks oli võidelda organiseeritud kuritegevusega ja see on üks näide sellest tõustatud koostööst, mis on olnud Euroopa jaoks positiivne. põhiseaduslik leping maeti teatud poliit-, Hollandi ja Prantsuse poliitiliste jõudude tegevuse tagajärjel. nüüd on meil Lissaboni leping, mis on blokeeritud Iirimaal ja võib-olla Tšehhi Vabariigis, tuleb meil edasi liikuda tugi, tuginedes just tõhustatud koostööle. euro on endiselt atraktiivne, pärast Sloveeniat võttis äh, Slovakkia kasutusele euro. teised kahetsevad, et nad ei suut-, et nad ei ole suutnud äh, saada kasu Euroopa kaitsvast rollist, isegi Suurbritannias kõneldakse sellest, et seada kahtluse alla splendid isolation, millest on siiamaani räägitud ja, ja mõeldakse naelast loobumisest. naelast on saanud äh, suvaline valuuta, mitte enam, mitte enam rahvusvaheline valuuta. Jean-Claude Trichet'st on saa-, tulemus ja keskpanga tulemusena on eurost saanud äh, tei-, rahvusvaheliselt äh, tähtsuselt teine vääring. tohutud võlad Ameerika Ühendriikides selleks, et äh, oma elatustaset finantseerida kogu maailma arvel, seab küsimärgi alla maailma suurima majandusjõu suutlikkuse oma kohustustest kinni pidada. finantsmaailm äh, su-, liigub eurodollari duelli suunas. kõik vääringud öö, äh, peavad kohanema, mõnikord on need kohanemised brutaalsed maailmal on aga vaja stabiilsust ja uus, uut kindlustunnet. eurost saab selle stabiilsuse keskne element. Euroopa Keskpank on teinud oma tööd korralikult äh, rahvusvahelise kriisi kontekstis Made in USA, nagu Jacques Delors on öelnud, on euro kaitsekilpilgis kogu Euroopale ja siiamaani ei, ei ole euro piisavalt suutnud dünaamikat süstida Euroopa majandusse me tegeleme ainult rahapoliitikaga, kuid komisjon on jõudnud arusaamisele, et, et ettepa-, et tema ettepanekud on kasulikud, kuid tegelikult juhivad majandust liikmesriigid. seega kahekümne seitsme riigi koostöö koordineerimine võiks teha imesid. eurogrupp vaatamata oma suurepärasele tegevusele on jäänud ainult mitteametlikuks kõneklubiks. aastal kaks tuhat üheksa La Fontaine, Strauss-Kahn ja teised algatavad majandus- ja rahandusalased kõnelused Euroopa Keskpangaga. Wim Dusenberg aga vastas, mitte iialgi ei saa olla võimalik kõnelused ex ante keskpangaga, te peate alati reageerima ex post meie otsustele, asi on selge, Euroopa Keskpank oli ja on sõltumatu rahapoliitika vallas, kuid sõltumatus ei välista konstruktiivset dialoogi institutsioonide vahel ning seda, et silmas peetaks viiesaja miljoni eurooplase huvisid ja miski ei takista liikmesriikidel paremini oma tegevust korraldamast oma majanduspoliitika reaalse korraldamise vallas, olgu siis Euroopa Liidu siseselt või iseäranis välisesindatuse tasemel, nagu seda rõhutas ka Jean-Claude Juncker, suur tänu tähelepanu eest! Äh, aitäh ja nüüd liberaaldemokraatide nimel Wolf Klints neljaks minutiks. president, äh, volinik, äh, kolleegid minu arvates on väga kahetsusväärne, et siin saalis on äh, väga vähe kolleege, sellepärast et tegemist on ajalooliselt tähtsa sündmusega. me oleme kõnelejate sõnavõttudest kuulnud, kui palju oli skeptsismi, kui euro kasutusele võeti. usuti, et tegemist saab olema ainult logistilise operatsiooniga, mis äh, tegelikult kunagi ei teostu, arvestades neid erinevusi, mis valitsesid liikmesriikide vahel, selle, mis toimus rahanduspoliitikas. Äh, seda peeti väga suureks väljakutseks ja lausa võimatuks missiooniks. nüüd on aga suhtumine muutunud. Euroopa, eurost on saanud tegelikkus, see on olnud tegelikkus kümme aastat, see on äh, majandusime ja nii palju, kui Äh, mis puutub eurosse, siis kui äh, imedesse mitte uskuda, siis inimene lihtsalt ei ole realist. niisiis algusest peale on eurot ümbritsenud skeptitsism, eurot süüdistati selles, et ta põhjustas hinnatõusu, aga samas äh, paljudes riikides kodanikud võtsid euro vastu väga entusiastlikult. nüüd on selge, et eurost on saanud nähtav Euroopa sümbol, üks vähestest, mis meil on lisaks lipule ja hümnile euro algusaastatel oli Euroopa Keskpanga olemasolu ja Euroopa majanduse olemasolu suhteliselt rahulikus faasis ja seega Euroopa Keskpangal ei olnud äh, stabiilsuspoliitikat raske kehtestada. aga äh, esimese kümne olemasolu aasta jooksul on äh, inflatsioonimäär olnud kuskil kaks protsenti, see oli see eesmärk, mis tegelikult oli seatud Äh, kui vaadata Saksa marka, mis eksisteeris üle viiekümne aasta, siis äh, Saksamaal oli inflatsioonimäär kolm protsenti, see oli siis öeldud võrdluseks, nii et, et ma arvan, et Euroopa Keskpank on käitunud hästi. alles nüüd aga on euro väärtus saanud selgeks, nüüd kui me oleme jõudnud kriisi, Euroopa Äh, euro on sõltumatu, tõhus ning see võimaldab otsusekindlat tegutsemist. sellest on saanud eeskujuks palju, paljudele teistele keskpankadele. Te võite äh, samuti äh, USA-s toimuva taustal näha, mis on toimumas Äh, kuidas on võimalik käituda, kui ollakse sõltu-, sõltumatud ja ei sõltuda siis nendest sündumus, sündmustest, mis toimuvad USA. Äh, see on olnud meile äh, mitmekesise majanduspoliitika arengu allikaks, sõltumata sellest, mis toimub tegelikus majanduses. tegemist on millegiga, Äh, millele me saame tugineda, sellepärast et me oleme loomulikult teadlikud ka nendest ohtudest, äh, mis kaasnevad konkurentsi edasise moonutamisega, võttes arvesse neid erinevusi, mis on, ja samuti oleme me teadlikud sellest, et mõned saavutused võib-olla on praegustes oludes kaduma läinud aga sellele vaatamata majanduskasvu ja stabiilsuspakt püsib kindlalt, me püüame hoolitseda selle eest, et see jääb ka tulevikus nii, samuti on äärmiselt oluline, et me viime läbi vajalikud strukturaalsed reformid ja seda on alati nõudnud nii Euroopa Keskpank kui ka Euroopa Komisjon, me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid neid ülesandeid täidavad, loomulikult on ka uusi ülesandeid, mis Euroopa Keskpanga osaks saavad me teame, et meil on vaja mingit järelevaatavat ametkonda Euroopa tasandil ja siin võiks Euroopa Keskpank mängida väga olulist rolli. sellele viitasid ka äh, äh, mitmed äh,, sellele on viidanud ka mitmed ettepanekud, mis viimasel ajal on tehtud. samuti peame me hoolitsema selle eest, et Eurotsoon kõneleks ühel häälel ning äh, tegutseks ühiselt OSCD-s ja Rahvusvahelises Valuutafondis. ühtne valuuta ning ühtne rahanduspoliitika on loomulikult riskantne ettevõtmine. tegemist ei ole sugugi ebaolulise asjaga, me peame seisma silmitsi nende suurte väljakutsetega, mis meie ees siin Euroopas on. meil on samuti Äh, probleemid demograafia, demograafiliste muutuste vallas, tööpuuduse vallas, äh, globaliseerumise, konkurentsi vallas, me saame need äh, probleemid ületada ainult siis, kui meil on selline majanduspoliitika, mis on keskendunud liikmesriikidele ja loomulikult Eurotsoon on üks samm selles suunas, aga sellele peavad järgnema ka teised sammud, aitäh! aitäh, kolleeg Klints ja nüüd UN fraktsiooni nimel Kristjana Muscardini kolm minutit aitäh, president pärast kümmet aastat näeme me, et eurost on saanud väga oluline äh, äh, valuuta rahvusvahelises kaubanduses. see on võrdlusaluseks kogu maailmas, see tagab rahalise stabiilsuse ning äh, samuti on see soodustanud ähm, Eurotsooni majandusse, majanduste integratsiooni vaatamata teatud probleemidele, kui euro kasutusele võeti ähm, kõigile nendele probleemidele vaatamata me leiame praegu, et äh, meie teenuste ja kaupade hinnad on stabiilsed. Äh, euro võeti kasutusele ilma igasuguse suuremate tülideta ja äh, see näitab, et inimesed uskusid sellesse raha- ja majandusliitu, mis aluslepingutes oli paika pannud, see on äh, vajalik samm selleks, et liikuda poliitilise liidu suunas, mis meid veel ees ootab, see on eesmärk, mis meil tuleb veel saavutada. Äh, meie ees on süsteem, mis peegeldab globaliseerumise kiirust, kaubavahetus suurenemist, raha liikumist väljaspoole riigipiire. Euroopa on me, euro on meid ka kaitsnud äh, suurimate finantskriiside eest, mille tunnistajateks paljud meist on olnud äh, ja see minu arvates on isegi äh, enam, kui inimesed üheksakümne teisel aastal lootsid. Äh, me olime nüüd tunnistajaks, kuidas Slovakkia liitus Eurotsooniga. Äh, see on selle Eurotsooni kuueteistkümnes liige. Euroopa Keskpank on mänginud väga olulist rolli probleemide kontrolli all hoidmises Äh, meil on äh, rahan-, rahanduspolii-, poliitika, mida ei saa majanduspoliitikast lahutada. Äh, komisjon on pööranud tähelepanu koordineerimile, koordinats-, koordineerimisele Eurotsooni riikide vahel. tegemist ei ole sugugi lihtsa ülesandega. Need, kes meie rahvamajanduste eest vastutavad, Äh, peavad tegema koostööd Euroopa Keskpangaga, sellepärast et muidu tekivad uued probleemid, mitte ainult äh, silmas pidades praegust kriisi, vaid ka silmas pidades tulevasi väljakutseid, mis äh, meid ees ootavad. Euroopa on suutnud muutustega tõhusalt toime tulla, kuna meil on olemas euro. Euroopa Keskpank on üks üks äh, kõige olulisemaid institutsioone meie liidus. Äh, hiljutine energiakriis on näidanud, et ühtne Euroopa majanduspoliitika, äh, millel on ühised strateegilised eesmärgid, on hädavajalik. on selge, et euro roll pidevalt kasvab, aitäh! suur tänu nüüd roheliste nimel, Alain Lipiets, kolm minutit lugupeetud daamid ja härrad, presidendid, härra volinik. üheksakümne kaheksa, üheksakümne teisest aastast, kui prantslased hääletasid Maastrichti lepingu poolt, kuid arutelu oli aktiivne. roheliste assamblees esines Jacques Delors ning meist sõltus tollal üks või kaks protsenti, nad ütlesid, et hääletage euro poolt pärast äh, sünnib poliitiline Euroopa, sest kui poliitilist Euroopat Euroopa kontrollimiseks ei sünni, siis Euroopa rahvad seda iial ei aktsepteeri. ta ei veennud meid. Maastrichti leping läks aga läbi, kuid poliitilist Euroopat pole sündinud. ja see ongi probleem meie ees täna. miks olime me euro vastu tollal? peamiselt kahel põhjusel meile tundus, et Maastrichti kriteeriumid viisid Euroopa retsessiivsesse tsüklit toetavasse poliitikasse vähemalt viieks aastaks ja kuivõrd Maastrichti lepingus ei olnud piisavalt garantiisid Euroopa Keskpanga sõltumatuse tagamiseks. ma pean ütlema, täna avameelselt, et Maastrichti leping mind endiselt ei veena, kuid nagu kõik rohelised, leian ma, et on pigem positiivne see areng, mis on kaasnenud Majandus- ja Rahaliiduga. on toimunud kolm suurt muutust. kõigepealt hindade stabiilsus kahe protsendi ümber. see eesmärk võib tunduda pisut kummaline täna, kus maailma ähvardab pigem deflatsioon, kus mõned riigid iseäranis langetavad käibemaksu Keinsi poliitikatest nähtudes kahe protsendi eesmärk selles kontekstis ei ole enam mingi stiilinäide. kui me kahest protsendist kinni ei pea, siis ähvardab meid oht, et reaalsed intressimäärad on reaalselt positiivsed. teine oluline reform, stabiilsuspakt, mis jõustus aastal kaks tuhat viis ja mis võimaldab meil täna tsükli vastast poliitikat rakendada ja kolmas oluline muutus on praktika muutumine, alaline dialoog, mida me tänagi esineme härra Trichet, härra Almunia, härra Junckeri vahel, härra Barroso vahel mis on tegelikult Maastrichti lepingu vastane. ma leian, et see koostöö näiteks härra Trichet ja Almunia vahel, nagu härra Paulsoni ja härra Benanke vahel, on positiivne ja soovitav areng. mina oleksin lihtsalt soovinud tegelikult rakendada Maastrichti lepingu positiivseid aspekte. meil on tõeline probleem intressimäärade öö, otsustamisel. seda teeb nõukogu ja me peame leidma vahendid, et öö, vahetuskurss fikseeritakse sellisel viisil, et see ei sõltuks keskpanga intressimääradest, vaid peegeldaks tööstuspoliitikat. me peame leidma selleks vahendid. teiseks Euroopa Keskpanga eesmärk ei ole mitte ainult kaheprotsendiline määr, vaid Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide rakendamine. meil peab olema taasfinantseerimise ja, ja võl-, eravõlgade tagasimaksmise poliitika Keskpanga poolt vastavalt Lissaboni ja Göteborgi eesmärkidele ning on vaja muidugi üle-euroopalist järelevalvet ja selle teostamiseks on parim kalle-, kandidaat Euroopa Keskpank. lugupeetud kolleegid, me tervitame peatselt Läti Vabariigi presidenti ja ma paluksin äh, teil mind vabandada. Äh, mõne hetke pärast äh, olen sunnitud lahkuma. ja jäänud veel mõned sõnavõtud kuue nimel proua Figueiredo kolm minutit. on väga kurb, et me ei kasutada, ei saa kasutada seda ajahetke, mida võiksime kasutada tõsiselt järele mõtlemaks, mida saaks teha selleks, et neoliberalismi poliitikaga ette võtta, mis on meid viinud tänasesse päeva. vähenenud on ebavõrdsus, vaesus ja tööpuudus. on täiesti mitte vastuvõetav, et me jääme selle poliitika juurde, nende irratsionaalsete kriteeriumite juurde, mis, mis on stabiilsuspaketi hinnaks. Need ikka enam näeme seda, et riik eemaldab ennast oma fundamentaalsetest põhilistest funktsioonidest ning nõuab, et palku modereeritaks. see põhimõtteliselt tähendab seda, et peatatakse igasugune palgakasv, mis reaalselt tähendab ju palkade reaalset vähenemist. me näeme seda Portugalis ikka enam ja enam. me ei saa kuidagi nõus olla keskpanga võltsautonoomiaga mis tähendab intressimäärade tõstmist äh, ülehinnatud euro jaoks, äh, nende riikide jaoks, mis kuuluvad Euroopa kõige tugevamate äh, sekka. Ne-, kahjustades neid elanikkonnakihte, mis on nagunii majanduslikult kõige nõrgemad. Euroopa Keskpanga poliitika on tähendanud Euroopa majanduse kokkutõmbumist ja lõpuks ka intressimäärade jätkuvat vähendamist. me näeme, et see mõjutab eriti nende olukorda, kes on pensionile läinud, kes on majanduslikult nõrgemad ühiskonnas, see on mõjutanud neid viimase kümne aasta jooksul, samal ajal kui ettevõtete kasumid on kõrgemad kui kunagi varem. selles olukorras ja nii, nagu see olukord edasi areneb, me näeme, et natsionaliseerimine kahjustab kasumeid, eriti VKE-sid, mikroettevõtteid ning ühiskonna kõige nõrgemaid sektoreid, töötuid, kellele jäävad vaid pudemed jõukamate laualt. Need on olukorrad, kus tegelikult pangad on suurendanud kahekordseks oma kasumimarginaale peale kriisi algust ning see on veelgi halvendanud üleüldist olukorda. me peame teha, tegema siin vahe vahele. me peame lõpetama selle neoliberaalse poliitika ja alustama selle tegevusega Euroopa Keskpangast. on täiesti hädavajalik, et suurendataks ühenduse eelarvet nii, et jõukus jaguneks võrdsemalt, siis saaksime rääkida tegelikust sotsiaalsest kohesioonist, mitte et jätkame samade poliitikatega, mis pidevalt on suurendanud ebavõrdsust meie ühiskonnas ning suurendanud lõhet Eurotsooni riikide vahel. see on põhjus, miks me nõuame oluliselt suuremat toetust mikroettevõtetele, VKE-de, VKE-dele, et suurendada perede ostuvõimet mitte ainult kõige vaesemate perekondade ostuvõimet, vaid ka keskmistele, keskklassi ostuvõimet, kes ei peaks libisema mitte vaesuse lohku. suur tänu, kõneaega te siin küll ei näe, kuid võite olla kindlad, kui ma juba haamriga löön, siis teie kõneaeg on juba ületatud suurel määral, härra Farage. mu daamid ja härrad, kas naudame, naudime euro kümnendad äh, tähtpäevad, pühitsegem siis, sest ma väga kahtlen, kas me kahekümnendat näeme. see on nagu vanadel nõukogude aegadel, kas te mäletate, kuidas kuulutati et äh, viie aasta plaan on olu-, äh, on kuulutatud edukaks juba enne, kui see algas Äh, sest tootmisarvu traktorite ja äh, kohta olid juba siis väga-väga ilusad ja täna hommikul on täpselt samamoodi. Äh, valitud vananevad eurobürokraadid räägivad üksteisele, kui edukas see kõik on olnud, see on kogu, see on ju illusioon, see, et EKB on teinud head tööd, see on täiesti rabaval möödunud aasta juulis tõstis EKB intressimäära, määrasid hetk enne seda, kui turud läksid vabalangusesse. loomulikult miski sellest mind ei üllata, sest see, mida euro tähendab, euro on üks poliitiline klass, kes surub peale oma tahtmist Euroopa rahvastele. ainult kaks riigi pidasid euro üle referendumi, nii Taani kui Rootsi, mõlemad ütlesid ei. see väike Eh, sõnake, mida püüame vältida, kui vähegi võimalik. eurotsooni pole iialgi kontrollitud, aga seda hakatakse kohe kontrollima. Hispaania on välja kukkumas Itaalia ja Hispaania poleks iialgi pidanud Euroopaga liituma, kuid olukord Kreekas on see, kuhu peaksime oma tähelepanu pöörama. tuhanded noored inimesed on tänavatel, demonstreerivad, nõuavad, et nende valitsus teeks midagi, nõuaks, et nende eh, valitsus vähendaks intressimäärasid, devalveeriks, aga Kreeka valitsus on eh, seotud euro hullusärkis, ta ei saa mitte midagi teha, tulevik, äh, tulevased vali, äh, valimised ei saa mitte midagi Kreekas muutuda ja kui inimesed on, inimestel on võetud ära võimalus läbi valimiskastide omaenda tulevikku määrata, siis ma kardan, et vägivald on ainus võimalus oma tulevikku määrata. euroga olete äh, meelitanud inimesed majandusvanglasse, kust väljapääsemiseks on vaja väga suurt äh, julgust, juhtimisoskusi või võimalikku majanduslikku äh, vaba lau-, äh, langust. Te võite nuriseda ja uriseda, aga Suurbritannia on suutnud devalveerida, intressimäärasid vähendada, me saame teha asju, mida meil teha on vaja ja naerge või mitte, aga kas te olete ära märganud seda, et Äh, võlakirjade turgul mm, äh, on Suurbritannia äh, võlakirjad kahesaja punkti võrra kõrgema hinnaga kui Saksa fondid. enamik inimesi siin saalis ei tea, mida see tähendab no, tõmmake takka peitke pea liiva alla ignoreerige turge kui tahate aga lõppude lõpuks turud ei ignoreeri teid täna teid enfin, dernier orateur sur ce débat. ja viimane kõneleja, kelle kuulame ära vaikselt, lugupeetud kolleegid, härra Helmer. kolm minutit. president, viimase kahe aja, kahesaja aasta jooksul on vähemalt pooltosinad katset tehtud luua ühist valuutat või panna paika mingeid vahetuskursi mehhanisme. kõik need on läbi kukkunud ja kõik on kahjulikud olnud osalejatele ja sama võib öelda ka euro kohta mm Need tasakaalupuudused, mida skeptikud ette ennustasid, on nüüd selgeks saanud äh, konkurentsivõime väheneb Itaalias, Hispaania äh, koge-, kogemus kinnitab sedasama, Kreeka Eh, hiljutised rahutised on samuti seotud tööpuudusega, mis tuleneb euro liiga kõrgest kursist. Eh, võlakirjade eh, tasemed Kreekas, Saksamaal on jõudunud enneolematule tasemele turgudel käib spekulatsioon euro kokkukukkumise teemal. meie võime ainult taevast tänada, et me oma valuuta säilitasime ja me ei ole osaks eurotsooni äh, äh, allakäigukursis, nii et, et palju õnne sünnipäevaks eurole! Pour... suur tänu heade soovide ja lühiduse eest. Läheme nüüd hääletuse juurde. On va attendre un petit peu.